Sir Robert, can we start okay.? Sir Robert, kas eh, me saame alustada, siis on hea, meil on ju teie luba vaja, et saaksime pihta hakata. ma ütlesin seda, sest eh, ta ütleb seda alati ja mina tahtsin nüüd tast ette jõuda. niisiis, alustame. ja meil on hea meel tervitada siin härra Kristjan Leflerit, kes on Euroopa Välisteenistuse Ameerika osakonna tegevdirektor. ja ta tutvustab meile Kuubaga peetavate läbirääkimiste hetkeseisu, aga mitte ainult seda, vaid tutvustab ka muid arenguid Ladina-Ameerikas, nii et palun. Thank you, chair. Now the, the, I hope it will be pleasurable, the honor is all mine um.... aitäh, esimees mul on samuti hea meel siin olla, annaksin teile lühikese ülevaate sellest, kuhu oleme jõudnud erinevate konsolideerimisprotsessidega. ja meie lepinguliste suhete äh, uuendamisega, parandamisega Ladina-Ameerika riikides puustulnuk on Kuuba, kus nõukogu andis äh, hiljuti komisjonile ja Euroopa välisteenistusele suunised, et äh, pidada läbirääkimisi Kuubaga koostöölepingu üle. ja see on olnud vastuoluline teema. liikmesriigid on kaua selle üle järele mõelnud, enne kui otsustasid selle sammu astuda. ma arvan, et on oluline rõhutada, et äh, nende suuniste eesmärk ja kokkuleppe eesmärk Kuubaga ei ole mitte põhimõtteliselt muuta meie poliitikat Kuuba suhtes, vaid oluline on järjepidevus ja muutub tegelikult ainult äh, menetlus, kuidas sellele läheneda. Euroopa Liidu poliitika põhilised eesmärgid on juba ammu teada. nimelt toetada muutust, uuendusi sellel saarel, edendada ja kaitsta inimõigusi ja laiendada kuubalaste ruumi, et nad saaksid oma õigusi kasutada ja see eesmärk on endiselt väge, väga selge nõukogu suunistes, et just neid eesmärke peaks järgima ka tuleviku läbirääkimistes. niisiis, miks me soovime muutusi? põhjus on selles, et Kuubal toimub areng, asjad arenevad edasi, küll aeglaselt äh,, nii et vaja on palju kannatlikkust, et neid muutusi jälgida, et neid tuvastada, aga nad on olemas ja need on päris olulised muudatused. majanduse vallas, sotsiaalstruktuurides ja mingil määral neis piirkondades mis on seotud poliitikaga ja poliitiliste õigustega. on hästi teada, ka kuubalased teavad seda, et me soovime, et need arengud toimiksid kiiremini. me saame mõelda selle üle, kuidas äh, seda muutuste protsessi järgida see pakub meile, see, see kokkulepe Kubaga äh, võimaldaks meil seada raamistiku, ma oleks tahtnud öelda tugevama raamistiku, aga hetkel meil seda kokkulepet veel ei ole, aga igal juhul pakub see raamistiku, et äh, teha paremat otsest koostööd eesmärkide saavutamiseks suurem vabadus, suurem kaasatus, suurem dünaamilisus Kuubas, mis tuleks kasuks kuubalastele endile. Euroopa Liit juba teeb koostööd Kuubaga ja seda juba mõnda aega, juba kakskümmend viis aastat vahepeal oli äh, väike katkestus, aga kahe tuhande kaheksandal aastal meie koostöö jätkus. me loodame, et me saame nüüd oma koostööd paremini struktureerida ja paremini fokusseerida. meil on toimunud dialoog äh, Kuubaga, mõnevõrra ebakorrapärased poliitilised dialoogid ja veidi korrapärasemad tehnilised äh, dialoogid nagu põllumajanduse kliimamuutustega äh, seostuvad teemad, aga ka poliitilised äh, teemad nagu inimõigused. ja me soovime, et ka need, nendel dialoogidel oleks tugevam vundament, et me saaksime edasi liikuda, nii et dialoog erinevates valdkondades, poliitilised, äh, sotsiaalsed, majanduslikud teemad, need võivad luua selle aluse koostööks. ja veel üks põhjus, miks me oleme nüüd institutsioonides, Euroopa välisteenistuses, komisjonis soovinud saada seda läbirääkimiste mandaati, neid äh, suuniseid, on see, et kuigi Euroopa Liidu põhimõtteline seisukoht on juba mitmeid aastaid olnud selge, siiski ausalt öelda nende põhimõtete praktiline rakendamine on paljudes liikmesriikides olnud no ütleks mõnevõrra puudulik. enam kui pooled liikmesriigid on allkirjastanud vastastikuse koostöömemorandumeid, lepinguid Kuubaga on teinud kahepoolset koostööd ja kohati on nad toetanud ka neid elemente, mis on Euroopa Liidu ühises seisukohas välja toodud. me loodame, et kui tegutseme koos siis on meil võimalik toimida sidusamalt ja ühise visiooni järgi. usun, et see tuleks kasuks meile kõigile ja see tuleks kasuks ka Kuubale tema suhetes Euroopa Liiduga, kui eh, neil oleks kõikehõlmavam ja konsolideeritum lähenemine me oleme juba näinud nõukogu otsust kümnendast veebruarist, millega anti juhised läbirääkimisteks. oleme suhelnud Kuuba valitsusega, et me oleme nüüd volitatud läbirääkimistel osalema, me oleme saanud neilt ka ametliku kinnituse, et ka nemad on valmis läbirääkimistel osalema. me ei ole veel alustanud lihtsal põhjusel, et ei ole veel leidnud äh, sobilikku hetke, mis meile mõne, mis mõlemale poolele sobiks. Euroopa Liidule ja Kuuba poolele. ja loodan, et saame peagi alustada neid läbirääkimisi, et äh, jõuda kokkuleppeni kui lubate, esimees, siis äh, ütleksin lühidalt, äh, milline on olukord äh, teiste arengute kontekstis. see nädal ja järgmine nädal on väga olulised kahe, kahtede läbirääkimiste kontekstis. kahekümne esimesel märtsil kohtume siin Brüsselis Mercosuri kaubandusläbirääkijatega, ähm, kaubanduse peadirektoraadi esindaja kohtub nendega ja siis äh, näeme, milline on seis, mis puudutab vastastikuse liberaliseerimise kokkuleppeid? ja see loodetavasti võimaldab meil Mercosuri ja Euroopa Liidu vahelisi läbirääkimisi äh, taas äh, ergutada ja loodetavasti jõuda tulemusteni üsna lähe, lähedases tulevikus. on küll mõned äh, märkimisväärsed raskused Mercosuri liikmete seas ja see mõjutab seda, milline võib olla nende mm, pakkumine, me veel ei tea, milline see võiks olla, võime ainult äh, mõistatada ja me ei ole kindel, kas, kas see saab olema piisavalt ambitsioonikas, et meid rahuldada. me oleme küll lootusrikkad, kuid veel mitte päris kindlad, et jõuame läbirääkimistega soovitud faasi. kuid pärast äh, kohtumist selle nädala lõpus on äh, minu kolleeg äh, kaubanduse peadirektoraadist hea meelega valmis teid informeerima, informeerima tulemustest. meie soovime seda protsessi edasi viia ka mittekaubandusküsimustes Euroopa Liidu ja Mercosuri assotsieerumise lepingu dialoogi ja koostöölepingus on veel küsimusi, millega tuleb tegeleda, kuid need on üsna väikesed välja kutsed võrreldes nendega, mis seisvad meie ees kaubanduse ja majanduse valdkondades. järgmisel nädalal toimub Ecuadoris teine ametlik läbirääkimiste voor Ecuadori integreerimiseks mitmepoolsesse äh, vabakaubanduslepingus Kolumbia ja Peruga. meil toimus esimene ametlik äh, läbirääkimiste voor jaanuaris pärast ettevalmistavaid kohtumisi eelmisel aastal ja see esimene voor oli üsna paljulubav. Ecuador äh, keskendus äh, selgelt sellele, mida nad peavad veel tegema, et sellesse ühisesse raamistikku integreeruda, mis meil juba on Kolumbia ja Peruga äh, kuid äh, nende ees seisavad ka olulised väljakutsed. Ecuador tõi välja mitmed teemad, mitmed valdkonnad, kus nad leiavad, et Ecuador vajab äh, erikohtlemist, võttes arvesse äh, nende erinevat sotsiaalmajanduslikku olukorda võrreldes kolumbialaste ja peruulastega. ja on veel mittetariifsete kaubandustõketega seotud küsimused, mis on viimastel kuudel esile tõusnud ja seal ei ole edusammud olnud nii kiired, kui me lootsime. kuid me peame olukorda hindama, võttes arvesse läbirääkimiste teise vooru tulemusi. läbirääkimised siis toimuvad või kohtumised toimuvad järgmisel nädalal Kiitas me püüame ka olemasolevaid raamistikke uuendada Mehhiko ja Tšiiliga, siis Mehhiko puhul oleme loonud äh, ühise töörühma Mehhiko ja Euroopa Liidu vahel, et äh, tegeleda äh, koostöö, dialoogi ja kaubandus- ja majandussuhetega, mis on siis need põhilised sambad meie koostöös. me kohtusime äh, veebruari keskpaigas äh, Mexico City's ja tegime suuri edusamme, mis puudutab ühise nägemuse leidmisel selles suhtes, milline peaks tulevikus üldine kaubanduslepe välja nägema. ja äh, järgmistel nädalat või järgmistel kuudel toimub meil veel kohtumisi. enamik neist äh, on siis videokonverentsi kujul, aga ka mõned näost näkku kohtumised. ja püüame siis leida ühise äh, lähenemise veel enne sügist. Äh, et siis ähm, saada soovitused äh, nii Euroopa Liidu kui Mehhiko äh, juhtidele selles suhtes, kuidas peaks läbirääkimised edasi minema. me mõlemad äh, soovime, et need oleksid väga ambitsioonikad eesmärgid. nüüd äh, Mehhiko eelmisel aastal äh, avaldas huvi ka rakendada TTIP, TTIP-i standardeid. ja mehhiklased on teadlikud, et me oleme huvitatud SITA ja SBA Äh, lepingute sõlmisest Kanadaga. ja võttes arvesse neid läbirääkimisi Kanadaga ja samuti läbirääkimisi USA-ga, on aega ka uuendada Mehhiko äh, kokkuleppeid Mehhikoga ja olla sealjuures ambitsioonikad Mm, ning äh, komisjoni, komisjoni peaks siis äh, äh, sügisel vastavad soovitused välja töötama, on vaja mõjuanalüüs läbi viia ja nii edasi, aga loodame siiski, et on võimalik mandaat saada kas selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses. Tšiili puhul oleme veidi ajakavast maas me põhimõtteliselt oleme ka kokku leppinud, et me peaksime uuendama Euroopa Liidu ja Tšiili äh, vahelist kokkulepet, saime hiljuti Tšiililt ka äh, seisukoha, et kuidas see ajakohastamine, kui kaugele see peaks minema, see ei olnud äh, päris nii ambitsioonikas, kui me lootsime, oleme, oleme nüüd pidanud ka nõu Äh, Tšiili poolega, et jõuda kokkuleppele, kuidas saaks neid eesmärke ambitsioon, ambitsioonikamaks muuta ja tuua need lähemale meie äh, nägemusele. et see võiks olla lähedasem sellega, mm, nende, nendel eesmärkidel, mis meil on Mehhikoga. me, äh, me soovime siis, et Mehhiko ja Tšiiliga jõuaks äh, kokkulepet samale tasemele nagu praegu Peru ja Kolumbiaga. nii et äh, loodame, et selle aasta lõpupoole tekib meil selgem arusaam sellest, kuidas edasi liikuda. ma vabandan, et ma nüüd nii pikalt rääkisin, aga loodan, et oli kasu sellest selgitusest ja saite ülevaate sellest, kuhu oleme jõudnud läbirääkimistega. suur tänu, härra Salafranca, palun! suur tänu, esimees. suur tänu härra Leflerile selle ülevaate eest, mis puudutab suhteid Ladina-Ameerikaga. see arutelu on tõesti vajalik, sest praegu on päevakorras ju väga palju punkte, mis puudutab neid läbirääkimisi nii et äh, on oluline seada prioriteedid, saada ülevaade sellest, mis toimub äh, suhetes Ladina-Ameerikaga. ja nüüd, äh, kui rääkida järjekorras, siis mina alustaksin Kuubast. ministrite nõukogu on välja toonud, et Kuuba poliitikas on toimunud muudatusi, see tõsiasi, et oleme saanud läbirääkimiste mandaadi tähendab seda, et on toimunud ka olulisi muudatusi. Kuuba on ainuke Ladina-Ameerika riik, kellega meil veel ei ole koostöölepingut. Te ju teate, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht. meil on olulised inimõigused, me oleme ka Saharovi preemia välja andnud ja see, et need suhted Kuubaga on sellised, nagu ta on, see ei ole muidugi Euroopa Liidu viga. me oleme näinud, et Euroopa Parlamendil ei ole olnud probleemi selle äh, läbirääkimiste mandaadiga, me ei ole kedagi takistanud seda saamast ja me loodame, et meie omavahelised suhted paranevad ja ja ka meie kolleeg saab vabalt jällegi Kuub-, Kuubasse sisse reisida. ja mind huvitaks ka, milline on ajakava, mis on ette nähtud nende läbirääkimiste jaoks. et siis ähm, poliit-, mis käsitlevad siis poliitilist dialoogi ja koostöölepingu sõlmimist kui äh, need läbirääkimised edukalt lõpevad, siis peab ju ka koostööleping, eh, peab ju ka parlament eh, koostöölepingu heaks kiitma. teiseks me oleme väga rahul sellega, et Ecuador soovib ühineda Peruu ja Kolumbiaga sõlmitud lepinguga, me loodame, et toimub teine läbirääkimiste voor ja juhiksin teie tähelepanu sellele, et on väga oluline, et juhiksite Ecuadori Ecuadorlaste tähelepanu sellele, et kaitstaks ka Euroopa ettevõtete äh, julgeolekut ja äh, edasi mina olen assotsieerimislepingu raportöör selle ametiaja jooksul, see oli üsna frustreeriv ametikoht, me ei näinud mingeid konkreetseid pakkumisi ja see on juba kahe tuhande neljandast aastast niimoodi käinud et me sooviksime siin konkreetsemat äh, perspektiivi, et nende aruteludega kuhugi jõuda. tegemist on väga olulise lepinguga. Äh, siin on äh, muidugi ka skp ja elaniku, rahvastiku olukorrast lähtuvalt väga olulised küsimused, nii et äh, mind huvitaks teie arvamus, et kuidas äh, sellega võiks äh, asjad edasi minna. ja nüüd äh, Mehhiko ja Tšiili. ja nende lepingute uuendamine, härra Lefer teab, milline on minu seisukoht. Euroopa Liidu ja CELAC-i tippkohtumisel eelmisel aastal said need töörühmad mandaadi, et teha kindlaks, millised on need teemad, mis on äh, tulevikku vaadates olulised. Mehhiko puhul oli, äh, viidi läbi põhiseaduslik muudatus, äh, mis siis võimaldas teatud ähm, sektorit avada ka Euroopa ettevõtetele, see on siis energia- ja telekommunikatsioonisektoris ja mulle tundub, et kõige sellega läheb liiga kaua aega ja ma vabandan, et ma siin nüüd nii pikalt äh, räägin, aga Ameerika, Ladina-Ameerika on minu teema, nii et ähm, sellepärast äh, tahaksin pikemalt äh, sellel peatuda. nüüd see leping Ameerika Ühendriikidega oleks hea mainida seal ka Mehhi-, lepingut Mehhikoga, seda võimalust peaks kasutama. ja me ei tohiks neid prioriteete unustada, see on ju ka ettevõt-, see on ju ka Euroopa Liidu ettevõtete huvides ja sama kehtib ka Tšiili kohta et kui te, kui te võiksite ehk vastata sellele, milline on ajakava? Uh, palun, et järgmised kõnelejad ähm, piirduksid maksimaalselt kolme minutiga, sest tõesti, meil on vaja ka saada vastuseid. Luis Janjes, palun järgmisena. Los 20 compañeros que están esperando turno para hablar tengan su ma tahan ka teistele kõnelejatele aega jätta, sellepärast teen lühidalt kõigepealt suur tänu härra Leflerile selle eest, et ta täna tuli siia ja et ta meile neid selgitusi andis. tõesti, see küsimus on väga tähtis, sest juba nelikümmend aastat imetlen ma neid diplomaatilisi püüdlusi, kõike väljendatakse väga elegantselt, aga midagi sisulist ei öelda. praegu jällegi me kasutame ilusaid omadussõnu, aga nende taga ei ole mitte midagi, nii et me lihtsalt äh, võtame teadmiseks, et mitte midagi uut polegi. siis tahtsin härra Salafrankole öelda, tema ju tsiteeris mind ja me kõik tunneme teda ka väga hästi ning härra Löhler tunneb teda ka mind ju saadeti Kuubast välja täiesti illegaalselt ja mul oli isegi kehtiv viisa ning härra Löffler, kui te Kuuba kontaktpartneritega suhtlete, siis öelge neile, et nad peavad mulle viisalõivu tagasi maksma. mitte, et ma sinna tagasi saan minna, vaid nad võiksid mulle vähemalt raha tagasi maksta, sest tegemist on suisa vargusega keset päeva, nii et pea tuhat eurot pidin ju maksma selle viisa eest see tõesti oleks väga hea ja tähtis signaal Kuuba jaoks. ja eh, teie, ei teie Euroopa eh, läbirääkijad ega ka Euroopa Parlamendi rääkijad eh, võite tulla millal iganes vabalt. ja meid ei, ja teid ei hakata jälitama salapolitsei poolt. niisiis, see on juba samm edasi aga kogu see iroonia äh, on lihtsalt sellepärast, et see väljasaatmine ei puudutanud mitte minu isikut, vaid see puudutas ükskõik millise riigi kodaniku, millise institutsiooni esindajat. kuid äh, sooviksin öelda, äh, lõpetuseks rääkida Mercosurist. see on väga oluline. me läbirääkimised Mercosuriga on äärmiselt tähtsad, ma ei hakka äh, Äh, sellest uuesti üle rääkima, kuid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis et me ei teaks siiamaani mingit kuupäeva, et äh, oleks vähemalt äh, olemas mingisugunegi läbirääkimiste lõpetamise kuupäev, informatsiooni vahetamise kuupäev on tõesti kahetsusväärne kui äh, samuti ja on hea seegi, et ei ole kumbki osapool öelnud, et läbirääkimised on läbi kukkunud. me, ma olen kirglikult selle poolt, et läbirääkimised lõpeksid ja et kirjutaks alla, kirjutatakse alla stra strateegiline kokkulepe Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel. Uh, härra Tšanok, palun teie inglise keel on niivõrd eh, perfektne, et ma ei olnud päris kindel, eh, kas te olete sellest riigist pärit, mida mina tunnen kõige paremini või mitte. mina olen eh, Ladina-Ameerika suur sõber ja mm, me, meid huvitab kõik eriti Kuuba küsimus ning inimeste õiguste puudumine Kuubas niikaua kui Castro vennad, äh, kas otseselt või kaudselt on võimud, ei ole äh, lootust, äh, et režiim eriti muutuks. kuid varem või hiljem Kuuba hakkab muutuma ja mure on ka selle pärast, mis toimub Maduro võimu all Venezuelas, kuid võttes arvesse, millised geopoliitilised ohud äh, on tabanud meid idast Venemaa ekspansioonipoliitikaga, on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit, mitte ainult Hispaania ja Portugal, vaid ka äh, Suurbritannia, äh, William Hague, Suurbritannia välisminister, äh, soovib taaskäivitada suhteid Ladina-Ameerikaga ning arendada kahepoolseid ja ka mitmepoolseid suhteid Ladina-Ameerika riikidega. ning sooviksin üle vaadata eh, suhted Ladina-Ameerika riikidega, meil on juba nafta küsimuses toimunud edusamme ja sooviksime eh, tugevat demokraatia arengut Mehhikos, Perus, Kolumbias, Tšiilis. Eh, sooviksime nende riikidega suhteid arendada ja vähe, kõrvale jääda riike, mis on autoritaarsemad ja vähem demokraatlikud, sooviksime Ehm, ehm, laiendada selliseid suhteid ka Aasia riikidega. kas teie arvate, et oleks sootust, lootust, et järgmise kahekümne aasta pärast jõuaks tihedad suhted läbi Ladina-Ameerika Aasiasse, Jaapanisse ja mujale? Well, thank you. <clears throat> Now Mrs. Lösing, please. ja nüüd proua Lösing. ja, vielen Dank, auch jah, suur tänu, suur tänu nende selgituste eest, teen hästi lühidalt. tahtsin lihtsalt lühidalt öelda, et minu fraktsiooni silmis on väga tore see, et Euroopa Liit teeb nüüd samme Kuuba suunas ja koostöölepingu suunas. me loodame, et läbirääkimised poliitilise dialoogi ja koostöölepingu üle toimuvad äh, niimoodi, et mõlemad pooled austavad üksteist ja arvestatakse Kuuba suveräänsusega. tahan veel kord toonitada, et Kuuba on ainus riik kogu maailmas, mille puhul Euroopa Liidul on tõesti ka ühine seisukoht, tegemist on tõesti täiesti erakorralise olukorraga midagi sellist ei ole meil ühegi teise riigiga, hoolimata sellest, milline on seal poliitiline režiim või inimõiguste alane olukord. suhete normaliseerimine Kuubaga on soovitav ja oleks väga hea, kui see ühine seisukoht ka mingil hetkel nüüd ära kaotataks. aitäh, härra Kreisel-Dörfl, palun. suur tänu, härra esimees. see Kuuba lugu on nüüd üks lõputa lugu me olime juba palju kaugemal kahe tuhandete alguses, siis tehti suur samm tagasi. Heidemarie Vitsorek-Zoil, Saksamaa kunagine arenguminister, üritas uuesti lähemale jõuda ja tõesti kõik need resolutsioonid, mis vastu võeti toona, me toetasime neid, kuid ma leian, et Kuubas tõesti ei muutu mitte midagi enne, kui need niinimetatud Castro vennad või see režiim püsima jääb. mingil hetkel pööre kindlasti tuleb, kuid kui ma seal kohapeal näen, käin, siis ma näen, et kuubalastele ei meeldi see, et väljaspoolt erinevatelt pooltest, liikmesriikidest ja parlamendist sekkutakse ja neile öeldakse täpselt, mida nad peavad tegema. tegemist on väga uhke rahvaga, nad on isegi uhkemad kui hispaanlased ja nad ütlevad, et et äkki eh, tehke isegi võib-olla rohkem eh, meil ära, sellepärast et siis me ei pea oma vanu koloniaalvõimu esindajaid siin kannatama. nüüd on viiskümmend aastat möödunud eh, sellest, kui Brasiilias toimus sõjaväeputš ja siis läks tõesti väga kaua aega, Euroopa Liit ei olnud toona nii tugev. Läks tõesti väga kaua aega, enne kui see hukka mõisteti, kasutati topeltstandardeid, avati seal uusi tehame, tehaseid, Volkswagen ja Siemens tegid seda. ja näete, siin parlamendis on ikka meil topeltstandardid, Hiina puhul me isegi ei tea enam, millest alustada ja Kuuba puhul tõesti tõmbame pingule kõik kruvid, mis võimalik. Venemaa puhul aga oleme väga ettevaatlikud aga kui sanktsioonid peale pannakse, siis esimesena peavad kinni maksma selle Saksamaa ettevõtted, mitte ka Hispaania ja Portugali ettevõtted. tahan ühte asja veel väga selgelt öelda, kui me soo-, peame vaatama, kas saame Kuubaga edasi või mitte ja kuidas on olukord Venezuelas ja Maduroga ja kas see mõjutab olukorda Kuubas. ja kui me mõtleme Krimmi peale siin, siis tuhande üheksasaja kuuekümne teisel aastal Hruštšov tahtis ju Kuubas raketid püsti panna, siis ei öelnud mitte keegi, et alustame nüüd sõda. Need ajad on nüüd möödas. nii et tõesti, võib-olla on abi sellest, kui vaatame minevikku. ja Mercosuri puhul on küsimus, kuidas nad üldse kokkuleppele jõuavad, ma poleks üldse kindel, neil on seal probleeme Kristiina Kirchneriga Argentiinas. äkki need, kes soovivad Mercosuriga leppida, E, liituda, et nendega peaksime kõigepealt algust tegema, sellepärast et lõputult oodata ja Mercosurist oleme nüüd juba aastaid rääkinud siin parlamendis, ilma et näeks edusamme. aga tõesti oleks vaja, et mõlemad pooled pingutaksid ja oleksid valmis midagi ära tegema, mitte ainult üks pool, sest siis on ilmselge, et tuleb ka põllumajandusvaldkonnaga tegeleda ja viimased viis sekundit jätan kasutamata. aitäh ja palun! Thank you, Chair and suur tänu, suur tänu nende kommentaaride eest. alustuseks. härra Tänak alustas sellisest suurest taustapildist ja siis läks üksikasjade juurde. muide, me ei ole ühes äh, riigist küll pärit, aga ma olen väga pikalt seal elanud jah, kuigi kõmri aktsent on kadunud kahjuks. ma arvan, et äh, olles nüüd tõesti ausad iseenda vastu, kui me vaatame maailmas ringi, siis äh, läänemaailma riigid, Põhja, Kesk ja Lõuna-Ameerika on need riigid, millega on meil üldse kõige rohkem ühisust just äh, ühiskondliku visiooni mõttes, ehk selles mõttes, et kuidas ühiskonnad peaksid välja nägema ja millised peaksid olema suhted ühiskonna, võimu ja üksikisikute vahel see kõik tuleneb ajaloost, kultuurist, keeltest, aga ka nendest suurtest edusammudest, mis on tehtud peaaegu kõikides Ladina-Ameerika riikides. Kariibi mere riigid on teistsugused, sellepärast et nemad on olnud äh, demokraatlikud riigid kohe sellest ajast saati, kui nad sõltumatuks said aga tõesti kõikides Ladina-Ameerika riikides on oldud avatud äh, demokraatiale. kui vaadata seda suurt taustapilti, siis tuleb meil tunnistada, et on ikka veel väga palju väljakutseid konsolideerimisprotsessis. ehk siis selles, kuidas me nii-öelda ametlikust demokraatiast liiguksime edasi tõhusa, toimiva, esindava juhtimiseni. kui on ametlik demokraatia, siis lihtsalt korraldad valimised, võidad need ja mis sa järgmised viis aastat teed, ei huvita enam mitte kedagi. see ei ole see mudel, mis oleks stabiilne ja mille poole me püüdleksime. ja peale selle ei ole see mudel, mida üha rohkem Ladina-Ameerika kodanike valitsusi sooviks näha nii et ähm, peame jätkama selle suunas, see annab võimalusi dialoogiks ja koostööks ja ka kogemuste vahetamiseks Euroopa Liidu ja lääne poolkera riikide vahel. nii et see on tõesti see võimalus, mida kasutada ja mille poole me püüdleme. meil on siin ka omad eesmärgid selles osas ja ma loodan, et ka vastastikune usaldus tõuseb. tulin siia kohtumisele viimaselt Euroopa Liidu Mehhiko inimõiguste alaselt dialoogilt. me viimastel aastatel oleme tõesti väga pika tee maha käinud alustasime sellise kaitsva skeptilisusega Mehhiko poolel ja, ja oldi ka väga vastu sellele, et me kodanikuühiskonda kaasaksime. ja nüüd on meil väga suurte eesmärkidega tegevuskava, näeme palju enesekriitikaid, uurivaid küsimusi, selleks, et leida koostöövõimalusi, kodanikuühiskonna aktiivne kaasamine nii palju kui võimalik, see kõik on toimunud viimase paari aasta jooksul. võin tuua ka teisi näiteid. nii et ma arvan, et üleüldises plaanis ähm, meie positsioon on hea selleks, et jätkata selle tegevuskavaga ko koos meie kõikide partneritega lääne poolkeeral ähm, Kanadast põhjas kuni Argentiina ja Tšiilini lõunas mõningate riikidega on võib-olla raske kokkuleppele jõuda ja eesmärke saavutada, nagu näiteks Kuuba puhul, aga ma olen veendunud, et ka nende puhul on võimalik üleüldises plaanis siiski edusamme teha. minu jaoks on väga raske vastata härra Salafranco küsimusele, et kuidas see täpne läbirääkimiste ajakava Kuubaga paika panna praegusel hetkel oleme me alles stardipakul. ma lootsin, et saan täna siia tulla ja öelda täpselt, millal alustame, aga eile öeldi mulle, et need kuupäevad, mis me olime välja pakkunud, ei sobinud minu Kuuba partneritele, nii et otsime uusi kuupäevi. aga tegemist on tõesti ainult äh, aja leidmise küsimusega ja siin ei ole mitte mingeid mänge, taktikalisi mänge. nii et need, kes on kaasatud sellesse protsessi, nende puhul me ootame äh, et liigume läbirääkimiste poole, et meil toimuks eh, iga kahe kuu tagant ametlik läbirääkimiste voor ja vahepeal veel ka ettevalmistavad mitteametlikud eh, voorud. ja eks me näe, kuidas Kuba reageerib sellele tegevuskavale, mis me oleme paika pannud. ja nad teavad väga hästi, et igasugune leping Euroopa Liiduga sisaldab ka neid tavalisi klausleid, mis puudutavad inimõigusi, demokraatiat, juhtimist ja massihävitusrelvade piiramist. Nad on mitteametlikult juba kinnitanud, et see ei ole nende jaoks probleemiks. nagu alati, ma eeldan, et probleemiks on üksikasjad, kuid põhimõtetes on kokku lepitud. Nad teavad, et me alustame neid läbirääkimisi ja et see Euroopa ühine seisukoht on ikka veel paigas ja ma ei saa neile mitte mingit tagatist äh, või isegi perspektiivi selle kohta anda, et millal see ära kaotatakse. see on paika pandud, äh, liikmesriigid tegid seda nõukogus ühehäälselt ja seda on võimalik kaotada samamoodi nõukogus ühehäälselt. aga me oleme kokku leppinud oma Kuuba partneritega, et läbirääkimistega jätkatakse hoolimata sellest, kas see ühine seisukoht on olemas või mitte, kuid arvestame sellega, mis on seal kirjas. läbirääkimised Ecuadoriga. Need on lihtsamad, sest me teame umbes, mis on tulemuseks, me teame, et tulemus laias laastus peaks olema see, mis on meil lepingus kirjas Kolumbia ja Peruga. nii et selles mõttes ei ole mitte mingite uute läbirääkimistega, vaid tegemist on uue algatusega Ecuadori poolelt. ja see loomulikult kohandatakse neid äh, tekste vastavalt igale riigile, aga see kohandamine ei ole väga suur töö ja tegemist ei ole riigiga, mis oleks nüüd väga erinev oma kahest naabrist äh, põhjas ja lõunas. ja sellepärast ma arvan, et me peaksime olema võimelised ka Ekvatori siia kaasama. investorite küsimus on jällegi, jääb mureküsimuseks, Ekvator on sellest teadlik ja viimastel nädalatel nad on tõesti äh, oma sõnavõttudes tagasihoidlikumaks muutnud, nad on meile kinnitanud, kui tähtsad on nende jaoks Euroopa Liidu poolsed tagatised ja kinnitused ja nad on meile kinnitanud, et ähm, kaitsemäärasid ei vähendada ähm, võrreldes praegu kehtivate kahepoolsete lepingutega, see on see, mis on meie jaoks tähtis ja mis jääb meie jaoks ähm, tähtsaks ka ja üheks osaks meie lähenemisest Mercosuri alased läbirääkimised. ma tahaks ka siin jälle teile täpseid kuupäevi esitleda, võib-olla saame me seda teha pärast seda, kui reedel toimuvad kaubandusläbirääkimised, sest siis me tegelikult näeme lõppude lõpus, kas meil on ka piisavalt äh, nii-öelda ainest. siiamaani näeme, et märgid lähevad õiges suunas aga on veel üks lisaprobleem. Need on märgid, mida oleme saanud erinevalt Mercosuri liikmesriikidelt, kui need aga nüüd kokku panna nii-öelda ühiseks pakkumiseks siis teatud vastuolud äh, liikmesriikide vahel võivad äh, eesmärkide taset äh, allapoole viia ja sellepärast Mercosur peab hoolitsema selle eest, et nende eesmärgid jääksid ka sellele nii-öelda vajalikule tasemele, mis on vajalik selleks, et meiega edasi minna. Mehhiko ja Tšiili. me ei oota siin vabakaubanduslepingut. mina leian, et siin tuleb üheaegselt tegutsema ja see, et me ühe partneriga läbirääkimisi peame, ei tähenda seda, et me ei saaks teisega edasi minna. jah, otse loomulikult teatud piirid on ja on teatud äh, eksperdid, äh, kes saavad osaleda läbirääkimistel ainult ühe riigiga ühe korraga. aga me liigume edasi nii Mehhiko kui ka Tšiiliga. Tšiili valitsusel läks päris kaua aega selleks, et äh, soovitusi teha lepingu ülevaatamise kohta pärast Santiago's toimunud tippkohtumist eelmisel aastal ja just sellepärast ei ole nendega nii kaugele me jõudnud veel kui Mehhikoga. ettevalmistav töö on tehtud, seda tehakse edasi ka Mehhikoga ja ma olen veendunud, et see, me saame edasi minna siis, kui meil on läbirääkimiste mandaat ja kui kõik Mehhiko osapooled on lõpuks kaasatud sellesse protsessi, kui läbirääkimiste kõik protsessi osalised teavad ka täpselt, mida on ette valmistatud ja siis me saame edasi minna ka kiiremini. selleks, et leping äh, üle vaadata ja viimane kommentaar veel. tulles nüüd Kuuba juurde tagasi, aga see puudutab ka teisi läbirääkimisi. ma ei ole kindel, kas olen nõus nendega, kes ütlevad, et me kasutame siin topeltstandardeid. me peame vaatama neid standardeid, mida me soovime saavutada iga partneriga. ja tulen tagasi selle juurde, mida ma juba ütlesin oma esialgses avalduses. sellest laiast ühisest äh, visioonist äh, ühiskonna kohta, mida me jagame Ladina-Ameerikaga. see tähendab seda, et meie vastastikku oleme kõrge standardi paika pannud just sellepärast, et me soovime nendest kõrgetest eesmärkidest kinni pidada ja me soovime, et mõlemad ühiskonnad saavutaksid need kõrged eesmärgid. ja see on ka kõige parem märk, mille meie saame anda kõikidele oma partneritele sealses piirkonnas. Nendele, kellega me läbirääkimisi peame, dialoogi peame ja nendega, kellega me siiamaani ei ole veel nii kaugele jõudnud. Nendega, kes praegusel hetkel on probleemides, nagu näiteks Venezuela, millega meil ei ole lepingulisi suhteid, aga me loodame, või meie arvates on tähtis, et me näitame, et Mercosuri läbirääkimiste kontekstis on väga tähtis teada ka, milline on see eesmärkide tase ja see panuse tase, mida me ootame igalt Mercosuri riigilt. nii et need läbirääkimised lähevad kaugemale teatud piiridest ja aitavad meil oma eesmärke üleval hoida ja ka usaldusväärsust sealses piirkonnas, aitäh! aitäh! me loodame, et jääme ühendusse. Te näete, huvi on olemas, siin on palju kolleege, kes tõesti on huvitatud nendest küsimustest ja teie läbirääkimistest. ja Kuuba kohe kindlasti on tõesti erakorraline juhtum ja eks me näeme, kuidas asjad lähevad. aitäh! Uh, I would like to announce sooviksin teile teada anda, et järgmine päevakorrapunkt, mis on siis arvamuste vahetus Stefano Manserviisiga, kes on uus Euroopa Liidu delegatsiooni esimees Ankaras, toimub suletud uste taga. Need, kellel on luba siia jäämiseks, võivad siis loomulikult jääda. ülejäänud palun lahkuge saalist, teeme paariminutise pausi, kuni mm, kõik sa, kes asi, kes, kellel ei ole luba siia jääda, peavad saalist lahkuma. Hey. Papa. Uh, yes.